koleżanki i koledzy kolleegid alustame oma istungiga kuulutan avatuks osaistungi mis jäi pooleli seitsmeteistkümnendal veebruaril eelmise istungjärgu protokollid on laiali jaotatud. kui kommentaare ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. tahaksin teile kolm teadaannet edastada. kõigepealt tahaksin öelda, et kaheksakümmend seitse kaks kakskümmend seitse kirjalik deklaratsioon on äh, kogunud väga palju allkirju ja seega Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud. see deklaratsioon puudutab ühepoolset viisanõude kehtestamist Tšehhi kodanikele Kanada poolt. nõukogu ja komisjon peavad võtma nüüd viivitamatuid meetmeid suhetes Kanadaga, et Tšehhi kodanike viisanõue tühistada me oleme täielikult solidaarsed Tšehhi kodanikega ning kõigil Euroopa Liidu kodanikel peab olema ilma viisata võimalus Kanadat külastada. teine teadaanne üheteistkümnendal märtsil tähistame me Euroopa terroriohvrite mälestuspäeva kahe tuhande neljanda aasta kaheksandal märtsil tappis Madriidi pommirünnak peaaegu kakssada inimest. Londonis kuusteist kuud hiljem sai surma terrorirünnakus viiskümmend kaks inimest. terrorismil ei ole mingit õigustust. mitte ükski terrorist ega terrorismirünnak ei saa Euroopa solidaarsust ja demokraatiat ohustada. ning nüüd kolmas teadaanne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 esi-, esitamise tähtaeg on seitsmes märts kell seitse õhtul ning hääletamisele läheb kalender kolmapäeval, üheksandal märtsil kell kaksteist päeval. nagu te näete, samasugune protseduur kehtib nii kahe tuhande kaheteistkümnenda kui kolmeteistkümnenda aasta kalendri kohta. Joe Higgins ja Alan Kevins on mind teavitanud kirjalikult sellest, et nende mandaat on läbi saanud parlamendiliikmetena Euroopa Parlamendis, sest nad valiti Iiri parlamenti. Euroopa Parlament võttis teatavaks selle informatsiooni ning vastavalt äh, kodukorrale, mis puudutab Euroopa Parlamendi liikmete valimist kohalikel valimistel teatame, et alates kahekümne viiendast veebruarist on nende kohad vabanenud Euroopa Parlamendis. ning lõpuks tavamenetluse korras oleme me allkirjastanud nõukogu ja es-, president ja mina neli õigusakti vastavalt artiklile seitsekümmend neli Euroopa Parlamendi kodukorrast ja eh, nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse meie protokollis, käesoleva istungjärgu protokollis Läheme nüüd edasi praeguse osaistungjärgu päevakorraga lõplik päevakord võeti vastu esimeste konverentsil kolmandal märtsil vastavalt äh, kodukorra artikli sada kolmkümmend seitse. Teil on kõigil päevakorra projekt olemas, aga me kontrollime muidugi iga päeva alguses üle. esmaspäeval ei ole ühtegi muudatust ette nähtud. teisipäeval on üks väike muudatus ette näha õiguskomisjon võttis härra Speroni raporti rap-, vastu, mis puudutas härra Elmar Broki saadikupuutumatust vastavalt kokkuleppele fraktsioonide vahel ning kodukorra artikli sada kolmkümmend kaheksa võetakse see raport hääletusele homme. see on tavamenetlus vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend kaheksa kolmapäeval ja neljapäeval ei ole meil muudatusettepanekuid tehtud, seega võib lugeda käesoleva päevakorra vastuvõetuks ja saame minna edasi esimese päevakorrapunktiga täna, esimese raportiga. esimene raport, mille autor on meie kolleeg Anni Podimata, innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas härra Odi, kas, proua Odi? ma sooviksin kodukorra artikli kohaselt sõna võtta, sest sel nädalal on Nicolas Sarkozy näidanud üles algatuse, teinud ettepaneku, et kokku tul-, et tuleks kokku erakorraline nõukogu,